ühtlasi ka inspireerida teisi riike. Äh, eesistumine on hästi oma prioriteedid äh, paika pannud ja nüüd peame need konkreetsemaks muutma. ja härra Niedermayer, üks minut. aitäh, proua president esmalt tere tulemast tagasi härra peaministrile, on hea meel, et te siin olete tagasi. oma kõne alguses mainisite kolme teemat. esimene neist MFF, teine Brexit ning kolmandaks laienemine ma arvan, et need teemad on hästi valitud, sest et nad on kõige olulisemad ja kiireloomulisemad. esmalt peame looma stabiilsuse Euroopa äh, majanduses, teiseks me ei tohi jätta kasutamata võimalust läbi rääkida nii hea leppe Ühendkuningriigiga kui võimalik ning kolmandaks me peame püüdlema teie Balkani piirkonna stabiliseerimise poole. kuid komisjoni president proua von der Leyen mainis äh, teie eesistumise energiat ning äh, koos Manfred Weberiga rääkisid nad teie kogemusest. ning äh, ma näen vajadust teha midagi enamat kui lihtsalt dokumendid, luua koostöö, kokkulepe ning muuta Euroopa Liidu ühtsus veelgi tugevamaks ning ma soovin teile selles kõige paremat, aitäh! proua Fajon üheks minutiks. austatud peaminister Teie ees on väga vastutusrikas ülesanne. ning seetõttu tahan öelda, et toetan teie tegevuskava. küll aga me peame äh, võitlema õigusriigi põhimõtte rikkumise vastu, me peame võitlema vihakõne vastu ning äh, haldama rändeküsimust. see saab olema väga oluline Schengeni ala tuleviku jaoks meie huvides on kaasata Horvaatia Schengeni alasse niipea kui võimalik. kuid enne seda peame taaselustama usalduse, täitma oma lubadusi ning tagama turvalise välispiiri ning muutma Schengeni ala taas kord toimivaks. ma kiidan teie aktiivset toetust Lääne-Balkani riikidele äh, nende liitumisel Euroopa Liiduga. positiivsed sammud on juba toimunud Põhja-Makedoonia ja Albaania suhtes meie kaks riiki, Sloveenia ja Horvaatia, peavad tegema kõik äh, koos ning palju enamat, kui me otsustame seda teha. lugupeetud peaminister, mul on tõesti hea meel õnnitleda äh, teid esimese e-, eesistumise puhul, see on väga oluline äh, eesistumine, sest seal on väga oluline sümboolne väärtus teie riigi jaoks. Horvaatia on nüüd Euroopa Liidu eesotsas, ta on väga veenev näide sellest, kuidas heaolu ja stabiilsust tuua oma piirkonda. komisjoni presidendil oli täiesti õigus, kus ta ütles, et laienemise lubadus on kõige võimsam stiimul riikidele oma reformimiseks. Horvaatia näide ja Horvaatia eh, eesistumine on suureks inspiratsiooniks naaberriikidele. see on suur inspiratsioon ka idapartnerluse piirkonna jaoks, loodetavasti äh, idapartnerluse tippkohtumine Horvaatia eesistumise ajal äh, pakub välja ka strateegiaid järgmiseks kümneks aastaks. aitäh, härra peaminister! suur tänu äh,, proua Leluk, üks minut. lugupeetud peaminister, äh, president, äh, meie majandusmudel on äh, väga viletsas seisus, kui soovime miljonid inimesed välja aidata vaesusest, on vaja dramaatilisi muutusi. me peame suutma parandada olukorda praegu oma kontinendil kuid äh, väga raske on näha, kuidas seda edasi arendada, kuidas on võimalik äh, äh, lõpetada meie obsessiivne suhtumine SKP-sse ning selle, meie irratsionaalne suhtumine selle näitajatesse, kuigi samas see ei näita ebavõrdsust, keskkonnaolukorda ja vaesuse taset Te soovite tugevat Euroopat, mis suudab väljakutsetele vastu astuda, siis minu jaoks on kõige suurem probleem just nimelt meie rikkuse indikaatorite muutmine, et ümber suunata meie avalik poliitika ning soovime teile selles palju edu ning loodame teie peale, aitäh! Uh, for... suur tänu, üks minut, Bratomtš. aitäh! lugupeetud nagu Andrei, härra Plenkovitš. ma tegelesin ka ise eesistumisega ja ma tean, mida see tähendab, kui uue liikmesriigi käes on eesistumine. eriti kiidan heaks teie Euroopa arendamise prioriteedi oma konkurentsivõime tugevdamisel oleme ka liiduna tugevamad. peaksin mainima ka demograafilisi väljakutseid, mis hetkel on olulisemad ja tugevamad just Euroopa Liidu idapoolsetes piirkondades. vananev elanikkond, vähenev sündimus, samuti noorte inimeste väljaränne välismaale. Need on need äh, probleemid, millega tuleb tegeleda. aitäh, järgmiseks härra Haišel. suur tänu. lugupeetud peaminister, tugev Euroopa väljakutsete maailmas, see on tõesti hea eesistumise moto, sest äh, Euroopal on oma tugevused ja me peame suutma neid ära kasutada nii tõhusalt kui vähegi võimalik. samuti tuleb ära kasutada oma majanduspotentsiaal ja üldine atraktiivsus, seda näitab väga hästi kandidaatriikide huvi liituda selle plokiga. me peame rääkima ühtsel häälel ja arvan, et äh, väljakutsed, nagu näiteks äh, eelarve valdkondades äh, maksimumpiiride seadmine, see on tõesti suur väljakutse ja tuleb lähtuda ka nende huvidest, äh, kes on netomaksjad ja tasakaalustada need, nende huvidega, kes sõltuvad näiteks ühtekuuluvusfondidest, nagu Horvaatia ja ka Slovakkia. aitäh, järgmiseks härra Kristi Foorum! suur tänu. Horvaatia äh, peaminister, kallis sõber, soovin äh, sulle igati edu eesistumiseks ja tundes sinu suutlikkust, ma olen kindel, et tuled toime selle ülesandega et äh, parandada ka Euroopa kodanike imagot Euroopa Liidust. meil on tarvis ka tugevat mitmeaastast finantsraamistikku, äh, liikmesriikide poolsed äh, sissemaksed peaksid suurenema, meil on tarvis suuremat turvalisust, me peame tugevdama oma välispiire, me peame loomulikult võitlema ka oma väärtuste eest, aga me ei saa istuda vaid pealtvaatajatena ka Lähis-Ida ja Liibüa või Türgi küsimustes me mõistame, et äh, Türgi on ka oht Kreekale ja Euroopa Liidu stabiilsusele. ühtsuses peitub tõeline vabadus ja seal, kus on solidaarsus, on olemas ka demokraatia. Küpros ja Kreeka äh, kutsuvad praegu üles Euroopa Liitu solidaarsusele, et võidelda praktiliselt terroristliku lähenemisega, mida Türgi on kasutusele võtnud, aitäh. lugupeetud ähm, härra ähm, Plenkovitš, kolleegid, maailm ümber meie vaevleb sõdade ja pingete käes, Euroopa äh, Eh, on endiselt täiesti kasut rahvusvahelisele tasandile, ei julgeta teha õigeid otsuseid, kuid olen kindel, et eh, uus komisjoni naissoost president suudab eh, olukorda tõsiselt muuta. eelkõige kaks valikut on olulised see, mis puudutab mitteaastast finantsraamistikku, siis peab olema võimeline väljakutsetele vastu pidama ning Soome eesistumise välja pakutud äh, summad on allapoole igasugust arvestust ning äh, meie Äh, äh, leiame, et komisjoni ettepanek on märksa adekvaatsem. meil on vaja tugevat mitmeaastast finantsraamistikku ning samuti ka oma vahendite osas langetatud otsuseid. uus roheline lepe peab tähendama mitte ainult keskkonnaalast, vaid ka sotsiaalset ja majanduslikku revolutsiooni. meil on vaja tõelist äh, jätkusuutlikku arengut, ilma et me kellegi kõrvale ei jätaks, kuid ma paluksin Horvaatia eesistumist, et rõhutaks vajadusele ja kõneleja katkestada määratakse. Teie aeg on läbi. järgmine sõnavõtja, proua Klavak, üks minut. aitäh. härra Plenkovitš Horvaatia on läbi ajaloo näidanud, et ta ei karda väljakutseid ja Euroopa Liidu eesistumine on võimalus näidata oma vastutust kodanike ees me soovime selget sõnumit, kas riik on suur või väike, rikas või vaene, tal peavad olema samasugused võimalused. ja ma olen kindel, et Horvaatia püüab tagada Euroopa Liidu rahade võrdse jaotamise MFF-i raames. me peame tagasi võitma ka kodanike usalduse. Euroopa peab olema jõud, mis tegeleb äh, uute väljakutsetega. Need, kes äh, kahtlevad Horvaatias ja ei tea, kui edukas ta on olnud majanduslikult, kes kahtlevad, kas me oleme valmis võitlema nende väljakutsetega, ma võin neile öelda, et Horvaatia on valmis näitama, et me oleme valmis. aitäh ja nüüd vaba mikrofon äh, proua Jüri kõigepealt ja rangelt üks minut igaühele, palun. suur tänu härra peaminister, ma usun, et Horvaatia eesistuja kasutab äh, seda arutelu õigusriigi teemal ja palun tehke kõik tagamaks, et äh, õigusriik ei ole ainult äh, mängukann poliitilist sellistes äh, mängudes. iga liikmesriigi puhul peavad kehtima samad reeglid, samad kriteeriumid ja ei tohi segi ajada siseriiklikke äh, küsimusi teiste küsimustega. ja et palun äh, olge arukad ja ärge mõistke kaud seal, kus äh, ei ole vajalik aitäh äh, teid. järgmiseks äh, proua Marki, üks minut. Obrigada, presidente. Eh, eu começaria por agradecer ao primeiro-ministro. Suur tänu, tahaksin järgmiseks kõigepealt eh, tänada peaministrit Äh, suur tänu teile ülevaate eest äh, Horvaatia eesistumise prioriteetide eest, äh, eeskätt selle eest, mis puudutab järgmist finantsraamistikku. ja mul on ka hea meel, et te olete öelnud, et ühtekuuluvuspoliitika ja ka põllumajanduspoliitika vajavad suuremat tähelepanu meil on äh, ka komisjoni ettepanek, äh, punktis viis A on komisjon öelnud, et tuleb eraldada äh, uued vahendid üleminekureformideks, aga meil on ka Soome eesistuja välja pakutud kompromiss. milline on teie lähtepunkt nendes läbirääkimistes? aitäh järgmiseks äh, kolleeg Juvero. suur tänu, härra Plenkovitš. Horvaatia eesistumise äh, prioriteetide tutvustamise eest. praegu on tõesti keeruline aeg, meie ees on suured muutused, tahame me seda või mitte, Brexit, eelarve, Euroopa tulevik, keskkonnaseadus, need on teemad, millega peame tegelema ja tahaksin ka mm, tunnustada demograafiliste muutuste teema tõstatamise eest ja õigusriigi teema tõstatamise eest. Teie riik ja minu riik Sloveenia on naabrid ja ma usun, et äh, me suudame teha head koostööd. ja just seetõttu ma loodan, et te äh, tõesti praktiliselt teete midagi, mitte ei räägi lihtsalt asjadest, vaid astute ka konkreetseid samme teemadel nagu õigusriik ja inimõigused ja kõikide õiguste austamine, sealhulgas ka migrandid. aitäh, proua Teili, palun. Uh, suur aitäh. peaminister mainis, et eesmärk on tugevdada Euroopa äh, Äh, piire, kuid kuidas Horvaatia saab juhtida Euroopa Liitu äh, parimate tavade osas, äh, kui neid tavasid ei täideta ning on dokumenteeritud palju vägivalda võimu esindajate poolt kaitsetute immigrantide suhtes ning illegaalseid tagasisaatmisi üle Bosnia-Hertsegoviini piiride on samuti Ehm, eh, on samuti tihti toimunud, see rikub räigelt Euroopa põhiõigusi, põgenikekonventsiooni ja muud, seda näidati selgelt eh, Zagrebis toimunud eh, häbiväärsel Nigeeria sportlaste kinnipidamisel küsimus on äh, selles, et kui me tõstatame need küsimused libi, libe komisjonis, ütles komisjoni, et äh, kuus ja pool miljonit äh, Euroopa tahaks, maksumaksjate raha on investeeritud sellesse piirkonda ning kõnele katkestatakse. järgmisena saab sõna härra Bogovitš üheks minutiks. lugupeetud kolleeg peaminister, ekskolleeg suurepärane on siin taas tervitada Euroopa Parlamendis, ma sooviksin tervitada eesistumise puhul ning soovida palju edu. Euroopa ees seisavad mitmed väljakutsed, ma tahaks keskenduda mitmeaastasele finantsraamistikule. uue liikmesriigina, kes teab, kui olulised on põllumajandusfondid ja ühtsusfondid, te oskate sellega tegeleda ning te oskate eh, garanteerida ka võrdse arengu Euroopas, mis aitab pidurdada eh, ka eh, siseimmigratsiooni Euroopa Liidus. mul on oluline, minu jaoks on oluline ka nii-öelda nutikülade väljatöötamine, mis aitavad erinevatele väljakutsetele vastu astuda, et inimesed saaksid elada seal, kus nad sündisid ja nüüd äh, lähme järgmise kõneleja juurde. suur aitäh teile, härra Plenkovitš, tõepoolest, äh, see on esimene kord, äh, see on esimene kord, kui Euroopa Euroopa Liidu Nõukogu juhib äh, Horvaatia, soovin teile kõike head. samas tahaksime rõhutada seda, et tegemist on äh, võimalusega, mida ei tohi käest lasta, me peame Eh, mõtlema sellele, milline mõju on mitmeaastasel finantsraamistikul regionaalsele koostööle. tegemist on äärmiselt eh, olulise küsimusega, mis on võrdne rohelise leppega. tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline on Brexiti eh, toimumine teie eesistumise ajal ning samuti ka täieliku toimiva komisjoniga te peate pöörama äh, Äh, ka tõsist tähelepanu äh, õigusele, vabadusele põhjendavale alale, äh, sest Suurbritannia selles enam ei osale, kuid samas on küsimus selles, mis on Suurbritannia roll julgeoleku küsimustes, andmekaitses ja muudes valdkondades, sest andmekaitse osas on Suurbritannia eksinud ja eh, andmed on edastatud riikidele, kes ei ole Schengeni eh, alas ning eh, tänan teid tähelepanu eest, härra president. anname nüüd sõna proua von der Leyenile vastuseks. suur aitäh, lugupeetud president Äh, ma tahaksin äh, käsitleda kolme teemat, mida siin kõige rohkem äh, on tõstatatud. kõigepealt esimeseks teemaks on MFF-i eelarve, teiseks Brexit ja kolmandaks Lääne-Balkaniga seonduv. niisiis, kõigepealt räägime eelarvest ma arvan, äh, austatud peaminister, et ääretult oluline on see, et Horvaatia ja eesistuja äh, veenaksid nõukogu, et ta jääks oma strateegilise tegevuskava juurde. Äh, seda sellepärast, et meil on vaja eelarve ajakohastamist miks? see eelarve, mis meil praegu on, on kokku lepitud aastal kaks tuhat kolmteist. Te mäletate võib-olla aastat kaks tuhat kolmteist, sellepärast et see oli aasta, mil Horvaatia liitus Euroopa Liiduga maailm oli hoopis teistsugune eh, ja aastal kaks tuhat kolmteist ei olnud meil Daeshist aimugi veel, jah, see oli küll olemas, kuid me ei teadnud sellest suurt midagi Eh, toona ei eh, olnud puhkenud veel ka rändekriis, eh, Venemaa ei olnud annekteerinud Krimmi, Krimmi ning ei olnud alustanud hübriidsõjaga Ukrainas. tol ajal ei olnud meil ka Pariisi kliimakokkulepet. me ei rääkinud ka 5G võrgust või tehisintellektist ja need mõned näited näitavad seda, et maailm on võrreldes toonasega muutunud ja meil on vaja eelarvet kaasajastada sellega seonduvalt. ja ma arvan, et mul on siin parlamendi toetus ka. Äh, kui üleüldine lagi on liiga madal, kui eelarve on liiga väike, siis äh, ainus äh, viis sellest välja tulla on hankida Euroopa tasandil uusi ressursse eelarvesse. ja tegelikult heitmetega kauplemise süsteem võimaldab meil seda teha, seda sellepärast, et selle süsteemi tulud kasvavad. Eh, see tähendab seda, et me liikmesriikidelt midagi rohkemat ära ei võta, hoopis vastupidi, neil, neile jääb ka rohkem kätte. aga eh, me saame Euroopa tasandil eh, kasutada heitmetega kauplemise süsteemist tulenevaid tulusid selleks, et Euroopa rohelist kava rahastada. teiseks teemaks on Brexit, nagu ma ütlesin Teie eesistumine algab otsustaval hetkel Brexiti läbirääkimiste kontekstis, sest me peame saavutama tohutu suuri edusamme. see on väga tähtis kuni suveni, teie eesistumise lõpuni. ja siinkohal eh, me peame otsustama või tegelikult on tegemist Ühendkuningriigi otsusega eh, selles osas, kui lähedal või kaugel seisma nad tahavad olla Euroopa Liidust eh, ja ka ühtsest turust. ehk siis vaba liikumist Äh, äh, kui vaba riik, liikumist inimestele tagatud ei ole, ei ole võimalik saada ka äh, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumist. ehk siis tuleb tagada neil, kõik neli vaba liikumise põhimõtet, mitte valida ainult mõnda me peame vaatama ka sotsiaalstandardite, keskkonnastandardite, maksustamisstandardite erisust, ehk siis Ühendkuningriigi otsus on, eh, kui kaugele nad tahavad meist jääda nendes valdkondades ja nemad saavad seeläbi otsustada, kas nad eh, liit-, on ühisturuga seotud või mitte. ja viimane teema, Lääne-Balkan ma usun, et äh, kui vaadata Lääne-Balkani teemat, äh, siis me ei tohi alahinnata seda äh, olulisust. meie strateegilistes huvides on see, et Lääne-Balkan oleks meile võimalikult lähedal seisev. me ei tohiks alahinnata seda, kui jõuliselt juba Hiina ja Venemaa ja Türgi seal oma kohul, kohalolu näitavad ja nende kavatsus on äh, ähm, Lääne-Balkani riike niipea kui võimalik oma poolele meelitada ja meie huvides on seda omalt poolt teha ning kui vaadata Makedooniat ja Albaaniat, siis me oleme neist väga palju nõudnud. Makedoonia pidi ka oma nime muutma selleks, et nad saaksid üleüldse võimaluse liitumise läbirääkimiste avamiseks Euroopa Liiduga. ma usun, et me saame äh, sellega hakkama, ühelt poolt on vaja äh, liitumisprotsessi äh, kaasajastada, aga teisest küljest peame jääma truuks sellele, mida me Albaaniale ja Makedooniale lubasime. see on väga oluline soovin teile eesistumiseks palju edu, aitäh! lugupeetud äh, president von der Leyen, suur aitäh teile, nüüd saab äh, sõna esi-, äh, peaminister Plenkovitš, palun. suur aitäh, David! lugupeetud daamid ja härrad, austatud pre-, president. kõigepealt suur aitäh teile äh, nende äh, erinevate ettepanekute ja vaatepunktide eest äh, Horvaatia eesistumiste prioriteetide koha pealt, aga aitäh ka selle eest, et andsite meile sellekohaseid mõtteid, kuidas me teie arvates peaksime lahendama mm, probleeme, mis on seotud kõige olulisemate õigusloomeliste dokumentidega meie laual ma tahaksin äh, ka omalt poolt puudutada mõningaid teemasid, mis siin tõusetusid. kõigepealt, äh, milline on äh, meie mm, nõukogu esimese eesistumise moto? me oleme justkui sümboliks ja signaaliks, ma ütlesin seda ka oma avasõnavõtus kolmkümmend aastat demokraatiat vaid, kakskümmend kaheksa aastat rahvusvahelist tunnustatust, seitse aastat liikmelisust. Ehm, me püüame endiselt veel järele jõuda nendele riikidele, kes on rohkem arenenud, kes olid äh, Euroopa Liidus algusest peale või kes liitusid äh, kahe tuhande neljandal ja kahe tuhande seitsmendal aastal. üks ähm, parlamendisaadikutest, härra Krahh, kui ma ei eksi, mainis äh, esimest Horvaatia presidenti Dušmani ja püüdis tema doktriini tõlgendada mina äh, võin öelda, et ma tegelikult arvan, et ma äh, tean natukene paremini, milline oli esimene Horvaatia presidendi pärand, mida ta tahtis äh, Horvaatiale saavutada pärast suveräänsuse saavutamist. tema oli tegelikult see kolmkümmend aastat tagasi, kolmekümnendal mail kes e-, esimeses demokraatlikult valitud Horvaatia parlamendis ütles, et meie suunaks on Euroopa-suunaline integratsioon. ning viimasel kolmel aastakümnel olemegi tegelenud selle eesmärgi elluviimisega. me teame, mida tähendab suveräänsus, me teame, mida tähendab äh, Äh, erinevad kõikidest teistest riikidest, kes siin esindatud on, mida tähendab äh, see, kui äh, territoorium on okupeeritud, mida see tähendab, kui teie territooriumil on sõda, mida see tähendab, kui koduriigis tapetakse üle kuueteistkümne tuhande inimese kahekümnenda sajandi lõpul. me oleme seda kõike kogenud ja me teame, et Euroopa on lepitusel, rahul ja koostööl põhinev projekt. ja meie läheneme oma poliitilisele vastutusele ka nendest põhimõtetest lähtuvalt, see on ääretult oluline asi meeles pidada. teiseks oleme me võtnud arvesse ka äh, strateegilist tegevuskava, TRIO tegevuskava, uue komisjoni tegevuskava ja meie enda tegevuskava. kõik see, äh, mida me oleme prioriteetidena paika pannud, on väga realistlik ja seetõttu mõningates punktides me teame, et kliimamuutus ja kliimaneutraalsed eesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, on meie majandusliku ülemineku käimapanevaks mootoriks. me teame, et inimõiguste roll on väga oluline välispoliitikas ja Zagrebis eelmisel nädalal me leppisime komisjoniga selles osas ka kokku. me peaksime aitama tegeleda nende teemadega, tuleb võtta arvesse äh, oma tööstusharude erinevat äh, olukorda, meie eh, finantssuutlikkuse erinevust, me peame seda ära sõitma, et edasi liikuda, vältimaks negatiivseid tagajärgi. teiseks, eh, rääkides rändest, mida paljud teist ka puudutasid, tahaksin veel öelda, eh, ja kordan seda mõistes, et me peame sellele ellu viima lähikuudel, meil on olnud kokkulepe Türgiga mis on aidanud vähendada ebaseaduslike sisserändajate arvu eh, Ida-Vahemere ja Balkani marsruudil eh, üheksakümne kaheksa protsendi ulatuses. Need on need näitajad, mis meil praegu on võrreldes viieaastase taguse, viie aasta taguse ajaga. järele on ainult kaks protsenti. kuidas me saame sellega ühiselt tegutseda? siin on mainitud Frontexit. minu koduriigis on kuus tuhat viissada piiripolitseinikku, tõenäoliselt proportsionaalselt rohkem kui kuskil mujal Euroopa liikmesriigis. ma olen kuulnud avaldusi siin, kus on mainitud erinevaid raporteid, raporteid, aruandeid, kuulujutte eh, ja need oleks justkui faktid, aga ei, eh, nii see ei ole. kui on olnud mingeid süüdistusi, on alati olnud ka juurdlused, uurimised eh, meie oleme oma politseijõudude mm, kontekstis viinud läbi järelevalvet, vaatamaks, et ei oleks inimõiguste rikkumisi, mis läheb vastuolla meie õigusega, rahvusvaheliste konventsioonide või Euroopa õigusega. ja niimoodi tulebki tegutseda. kuid ma kordan veel kord, erinevalt paljudest teistest liikmesriikidest oleme meie öelnud ei okastraadile äh, kahe sõbraliku naaberriigi vahel, Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina vahel ning meie ei hakka püstitama äh, tarasid äh, sõbralike rahvaste vahel, kes on alati koos eksisteerinud nagu varasemaltki ja me oleme öelnud ka sõnaselgelt välja siis selle, et meie ei äh, püstita ähm, tarasid ka osaliselt Äh, Bosnia-Hertsegoviina piiriga. ei, seda me ei tee ja äh, see on meie poliitika, me jääme sellele truuks, aga mida me tahame teha, me tahame ühiselt äh, lahendada seda probleemi kas selle tekkekohas või siis seal, kus see jõuab meieni, aga Horvaatia ja Bosnia-Hertsegoviina piir ei ole tegelikult esimeseks kohaks, kus see probleem meieni jõuab ja seda on oluline meeles pidada. nüüd eelarvest. panused on kõrged me mõistsime seda, et rohkemat ei ole võimalikku, võimalik ära teha äh, vähemate rahaliste vahenditega. see on selge, aga me peame jõudma konsensusele, kui me tahame uute omavahendite vallas edasi liikuda. varasemalt äh, Mm, ka tundus see olevat ainus viis lahendada kaasajastamisootusi, nagu Ursula ka mainis, mille me peame ellu viima, see on võtmetähtsusega. mis puudutab demograafiat, kui on üks poliitiline element, eh, mille ma tahaksin eh, jätta Euroopa Liidule selle kuue kuu jooksul, Horvaatia eesistumise eh, jooksul, siis äh, just see on see teema, millega me tahame tegeleda, see on otsustava tähtsusega Euroopa Liidu jaoks, äh, sellepärast et äh, peaaegu pooled Euroopa Liidu liikmesriigid kannatavad negatiivse demograafilise kasvu all, nagu minu koduriiki, ja Äh, meie komisjoni president oma eelnevate ametikohtade mm, jaoks tööd tehes on näinud, kui oluline on demograafiliste küsimuste lahendamine probleemidest ülesaamiseks elanikkonna liikumismustrid on väga olulised, inimesed liiguvad maapiirkondades, linnades ja nii edasi, need on meie ühised probleemid ja me peaksime sellega tegelema. nüüd laienemise küsimus, me ei ole naiivsed, me ei ole ebarealistlikud, ma olen selle teemaga tegelenud juba pea kolmkümmend aastat ja ma olen vägagi teadlik sellest, see entusiasmi määr Äh, mida Euroopa Liit üheksakümnendatel äh, pak-, kus äh, potentsiaalsetele kandidaatriikidele, et seda, see enam ei kordu. Äh, aga meil on siiski vaja struktureeritud protsessi järgnevaks kümneks aastaks, me peame seda protsessi juhtima, suunama selleks, et pakkuda ambitsioonikat tegevuskava nendele riikidele, kes tahavad ennast reformida ja jõuda nendele standarditele, mis meil siin Euroopa Liidus on. ja see äh, mõte ongi meil mm, olnud juhtmõtteks, mis on ajendanud meid Zagrebi konverentsi kohtumist korraldama. Äh, Albaania, Põhja-Makedoonia äh, on siinkohal väga olulised riigid. me teame, et tegemist on keerulise juriidilise protsessiga ja väga palju on võimalusi nii peatada kui tagasi pöörata seda protsessi või esitada lisanõudeid. aga tegemist on alles maratoni stardipauguga me peame seda mõistma, laienemine ei toimu üleöö, see leiab aset pärast aastatepikkusi reformiprotsesse ning pärast komisjonipoolset hoolikat kontrolli ja, ja liikmesriikide poolset samuti ning äh, mitte ühtegi äh, meie naabruspiirkonna äh, riiki ei tohi ära unustada, eriti Bosnia-Hertsegoviinat, mis on meie riigi jaoks strateegilise tähtsusega. Ukrainast räägiksin ka, sest et Ursula, sina rääkisid sellest ka idapartnerluse kontekstis ja kui vaadata aastaid kaks tuhat kolmteist, neliteist kuni siiamaani, siis loomulikult tuleks vaadata Ukraina enda territoriaalse ühtekuuluvusega seotud eesmärke, aga loomulikult ka nende Euroopa suunalisi poliitilisi püüdlusi, mida me peaksime toetama. ja nüüd Brexitist. Michelle on siin ning äh, te hakkate seda teemat arutama pärast meie arutelu. ma arvan, et viimase kolme ja poole aasta jooksul on olnud kõige olulisemaks teemaks kahekümne seitsme Euroopa riigi ühtsus. me oleme olnud ühtsad, oleme jäänud ühtsaks äh, ja Iirimaad on see teema eriti puudutanud, meie ees on nüüd üksteist kuud äh, ja meil on hästi välja töötatud raamistik ja äh, me saame tegelikult hea äh, kokkuleppe saavutada tulevaste ähm, suhete äh, alguspunkti paikapanemiseks. Ähm, me peame mõtlema Äh, mis saab pärast äh, kolme nädala pärast toimuvat lahutust ning nõukogu komisjoni ettepanekul peab siis leidma õige tasakaalu lähikuudel selleks, et see protsess lõpule viia. ja lõpetuseks tahaksin korrata veel kord seda, et kõik meie teenistused, ministrid, meie valitsus, meie parlamendisaadikud siin Euroopa Parlamendis, keda ma tänan panuse eest, on teie Äh, jaoks olemas äh, selleks, et äh, jõuda kompromissideni ja pidada head dialoogi. see on Euroopa demokraatia üheks eesmärgiks, see on Euroopa Parlamendi rolliks ja liikmesriikide rolliks ka nõukogus ning see on seotud loomulikult ka komisjonipoolse juhtrolliga suur,. suur-suur aitäh, äh, härra president, selle äh, võimaluse eest siin täna Strasbourgis sõna võtta ning nagu ma juba ütlesin, äh, siis see institutsioon siin on mulle väga südamelähedane, aitäh! suur aitäh teile, peaminister Plenkovitš, loomulikult palju edu tulevaseks tööks, soovime edu kogu teie meeskonnale Äh, väga oluliseks eesistumisperioodiks, mis on Euroopa Liidu jaoks ääretult olulise tähtsusega periood ja sellega oleme me äh, selleteemalise arutelu lõpetanud. järgmiseks äh, on meil päevakorras nõukoguga komisjoni avaldused teemal väljaastumislepingus sisalduvate kodanike õigusi käsitlevate sätete rakendamine ja jälgimine. siia jääb komisjoni president proua von der Leyen kõigepealt aga annan sõna kõigepealt annan sõna ja loomulikult tervitan ka siin riigisekretäri Nikolina Brinjatšit. palun, te saate sõna nõukogu nimel palun, sõna on teil. lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed. nagu me peagi näeme, siis äh, väljaastumisleping, mis on jõustumas praktiliselt samal kujul nagu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta versioonis välja arvatud need sätted, mis puudutavad Põhja-Iirimaad. me peaksime olema rahul äh, tagasivaates oma otsusega mitte nõustuda selliste sätetega, mis oleksid kodanikuõigusi piiranud, nagu paljud soovisid. me suudame kaitsta haavatavaid inimesi paremini kui varem tänu selle lepingu teisele osale, mis käsitleb kodanikuõigusi, et see on täielikult integreeritud kokkuleppesse ning kui Ühendkuningriik äh, neid sätteid nõuete kohaselt ei rakenda, siis on meil võimalik äh, midagi ette võtta. see ei tähenda, et me võiksime looburitele puhkama jääda ning mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on täna selle arutelu ette näinud. ma tervitan ka resolutsiooni ettepanekut, mis on esitatud, sest siin on ära toodud äh, mitmed murekohad, mis puudutab kodanikuõiguse kaitset, haldusmenetlust äh, seoses ähm, ähm, püsielanike õigustega ning ka, mis puudutab Ühendkuningriigi rajatava asutuse sõltumatust, mis peaks neid protsesse juhtima. see kõik ei tähenda, et Euroopa Liidu poole pealt oleks kõik roosiline. on väga õige, teie resolutsioonis on kutsutud üles liikmesriike olema ähm, Äh, äh, siis äh, suuremeelsed, mis puudutab Ühendkuningriigi kodanikke, kes elavad nende territooriumis. on väga oluline, et Ühendkuningriigi sõltumatu asutus jälgiks hoolikalt, et leppe teine osa ka ellu rakendataks. saab rohkem ka ära teha, mis puudutab kodanike teavitamist mõlemal pool La Manche'i väina kodanikele, eriti haavatutele kodanikele ei ole õigustest palju kasu, kui nad ei ole neist teadlikud ega ole teadlikud ka neist äh, halduslikest sammudest, mis äh, tuleb äh, astuda, et neid kasutada ja samuti on parlamentidel oluline roll, et kodanikke neist õigustest teavitada. muidugi kõik sätted, ähm, kuigi nende mõju kehtib ka pärast üleminekuperioodi, ei puuduta neid kodanikke, kes otsustavad püsielanikuks registreeruda hiljem. me oleme teadlikud, et äh, Ühendkuningriigi valitsuse suund on äh, teha lõpp äh, inimeste vabale liikumisele, peaksime siiski keskenduma sellisele tulevasele suhtele, mis oleks ambitsioonikas ka liikuvuse mõttes. selleks tuleb tagada, säilitada teatud õigused kodanikele, keda see puudutab. ma tahaksin kokkuvõtteks öelda ka seda, et mis puudutab teie seisukohti kodanikuõiguse äh, kodanikuõiguste kohta, mis on väljendatud resolutsioonis, siis need kattuvad suuresti nõukogu prioriteetidega ja see näitab selgelt, et meie institutsioonidel on ühised eesmärgid Brexiti vallas meie ühised jõupingutused peaksid andma panuse selleks, et tagada, et kodanike õigused väljaastumise lepingu kohaselt võimaldavad nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi kodanikele ning nende perekonnaliikmetele jätkata elamist, õppimist, töötamist selles riigis, kus nad on valinud elada. suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, saab sõna komisjoni president Ursula von der Leyen, palun, sõna on teil suur tänu, lugupeetud president, austatud parlamendiliikmed, eelmisel nädalal viibisin Londonis ning mul oli võimalus kõneleda tudengitega, õppuritega, mis puudutab Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu tulevasi suhteid ning kui lõpetasin oma sõnavõttu, siis nagu ikka, kõigil oli võimalus sõna võtta, publikul kõigil tudengitel ja kõige esimene küsimus ei puudutanud mitte kaubandust, mitte finantsteenuseid ega sotsiaalkindlustust, kuigi kõik need teemad on loomulikult väga olulised, aga esimene küsimus puudutas just nimelt kodanike õigusi ja seesama küsimus, seda kuulsin ma üha uuesti ja uuesti, üks tuli noormehelt kes on pärit Beneluxist, kes äh, elab Ühendkuningriigis ja muidugi mures oma tuleviku pärast. teine küsimus äh, tuli ühelt Briti daamilt, äh, kelle abikaasa on itaallane, kes oli mures selle pärast, mis saab tema elamisstaatusest. Need küsimused võisid olla veidi erinevad, aga põhjus oli neil sama, inimesed tahavad kindlust oma tuleviku suhtes ning oma lähedaste tuleviku suhtes ma räägin siinkohal kolmest koma viiest miljonist kodanikust Ühendkuningriigis, kes on pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest ning umbes ühest miljonist britist, kes ähm, elavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Need arvud on suured, aga iga äh, selle numbri taga on inimesed, inimesed oma isikliku ajalooga. mõned neist on mõned küll mõne teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, kui nad on sündinud Ühendkuningriigis, teised on jõudnud sinna hiljem, paljud on abielus, neil on lapsed, nad õpivad ülikoolis, nad on oma karjääri alustanud Ühendkuningriigis ja nad töötavad neis riikides, nad õpetavad lapsi, nad töötavad haiglates, nad hoolitsevad vanurite ja haigete eest, nad on alustanud omaenda ettevõtteid annavad oma olulise panuse. nii et milline ka ei oleks nende isiklik elulugu, on neil, eh, ühendab neid üks asi, nad kõik soovivad meelerahu. Nad soovivad, et nad saaksid oma tulevikku planeerida, et nad saaksid oma perede tulevikku planeerida ning nad tahavad tunda ennast ka kodus, selles riigis, mida nad kodu, koduks nimetavad seetõttu, austatud parlamendiliikmed, nende kodanike õiguste kaitsmine on alati olnud meie olulisemaks prioriteediks niipea, kui referendumi tulemus oli selge. tänu Michel Barnier ja tema läbirääkimiste meeskonna suurepärasele äh, tööle oleme me suutnud anda neile kodanikele põhjalikud äh, õigused, see annab neile kindlust, see annab neile võimaluse jääda elama sinna, kus nad praegu elavad, samadel tingimustel nii kauaks, kui nad soovivad ja ilma igasuguse diskrimineerimiseta rahvuse põhjal. väljaastumisleping ja see, milles me oleme kokku leppinud, paneb muidugi selged kohustused Ühendkuningriigile ning Euroopa Liidule tõesti neid õigusi ka kaitsta. üks asi on see, kui nad on lihtsalt paberil kirjas, aga teine asi on neid õigusi ka ellu rakendada see koda, niipea kui see koda on ratifitseerinud väljastamislepingu, siis on meie prioriteediks need äh, kohustused ka ellu rakendada see on minu jaoks ka moraalseks imperatiiviks. hea uudis on see, et Ühendkuningriik on juba alustanud äh, Euroopa Liidu kodanike püsielanikuks registreerimise programmi ellurakendamist. kaks koma viis miljonit äh, Euroopa kodanikku kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis, on juba esitanud taotluse püsielanikuks registreerimiseks, suur osa neist on ka saanud kinnituse, et neil on õigus riigi jääda. see on hea uudis. kuid nagu te teate, siis on ka juhtumeid, kus seda ei ole võimaldatud ja väga paljud ei ole veel taotlust esitanud on mitmeid murekohti, mida on tõstatatud. see tuntud Prantsuse pagarite ja Poola kokkade juhtumid, need näitavad, kus on probleeme ja on ka teisi juhtumeid, kus inimesed on segaduses või mingil põhjusel ei esita taotlust. teised, teistelt on nõutud lisatõendeid, hoolimata sellest, et nad on riigis elanud nelikümmend aastat või kauemgi nii et me oleme väga tihedalt kontaktis kodanikega ning ähm, Ühendkuningriigi ametiasutustega neil teemadel. me peame vältima igasugust diskrimineerimist ning liigset keerukust taotluste esitamise protsessis. peame tagama, et kõik kodanikud, eriti kõige haavatavamad, saaksid täielikku toetust kogu protsessi jooksul ning me peame tagama, et äh, sõltumatu asutus äh, saaks tõepoolest ähm, oma seiret toe, teostada täiesti sõltumatult, see on äärmiselt oluline. komisjon omalt poolt jälgib ellurakendamist eh, väga hoolikalt, püüame igati abistada Euroopa kodanikke, kes elavad Ühendkuningriigis, et nad eh, oleksid täielikult teadlikud oma õigustest ning saaksid igakülgset abi. ja loomulikult teeme sedasama Briti kodanike puhul, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides kõik need teemad, mida puudutasin, neid tõstatasin ka peaminister ähm, <clears throat> Johnsoniga eelmisel nädalal. on oluline, et me saaksime kõik probleemid nii kiiresti lahendatud kui võimalik. ja lõpetuseks, austatud parlamendiliikmed, hea uudis on see, et Euroopa kodanikel, kes elavad Ühendkuningriigis ning Briti kodanikel, kes elavad Euroopa Liidus, on tagatud ähm, järjepidavus vähemalt üleminekuperioodi jooksul. kuid pärast üleminekuperioodi lõppu muutub Ühendkuningriik kolmandaks riigiks ja see tähendab, et Brexit mõjutab tugevalt neid, kes sooviksid äh, tulevikus vahetada elukohta. me peame leidma viisi kuidas sellega ümber käia. meil on vaja äh, saada esimeseks veebruariks läbirääkimiste mandaat ning äh, nagu ka minevikus, on meil nüüdki plaanis neil läbirääkimistel seada kodanikuõigused oma esmaseks prioriteediks. me peame alati läbirääkimisi heas usus, et luua uus äh, kõike hõlmav partnerlussuhe meie Briti sõpradega nagu ma ütlesin Londonis tudengitele, siis tegemist on looga vanadest sõpradest ja uutest algustest, aitäh! suur aitäh teile, proua von der Leyen ja nüüd kuulame ära, millised on fraktsioonide seisukohad, kõigepealt saab Rahvapartei nimel kolmeks minutiks sõna kolleeg Hübner. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud komisjoni president, kallid kolleegid, Brexiti kohta oleme pidanud palju koosolekuid Briti kodanikega, Euroopa Liidu kodanikega, ja oleme kuulanud erinevaid lugusid, saanud paremini aru sellest, millised tagajärjed on Brexitil nende eludele ja nende mured on muutunud meie muredeks. kõikides resolutsiooni ettepanekutes on Euroopa Parlament kodanike õiguste küsimust käsitlenud, aga hoolimata sellest kohustused lahustamisleppega seoses on teataval määral endiselt ohus lahkumisleppe mõju kodanike eludele ja elulistele valikutele on üüratu. lahkumisleppe rakendamine on oluline, sellepärast et see pakub vähemalt minimaalse õiguskindluse inimestele, seda kindlust on neil vaja. meil on kahju, et artikkel kaheksateist punkt neli osa lahkumisleppest, et selle puhul on äh, Ühendkuningriik langetanud äh, oma otsused ja paistab, et ainult äh, avaldustel põhinevat lahendust kasutavad ainult pooled liikmesriikidest. meil on ka kahju, et Ühendkuningriigi valitsus on otsustanud peatada vaba liikumise, inimeste vaba liikumise koostööraamistikus. Euroopa Liidu kodanikud, sealhulgas ka Briti kodanikud, on inimeste vabast liikumisest päris palju kasu saanud ja ma loodan, et Briti valitsus selles küsimuses oma meelt muudab. oleks ka ka oluline, et me leiame moodused kvalifikatsioonide vastastikuseks tunnist, tunnustamiseks, et kodanikud saavad osaleda kohalikes valimistes ning et toimub hea koostöö pereõiguse valdkonnas, lähtudes asjakohastest rahvusvahelise õiguse sätetest. et regulatiivtasandi erinevused ei tooks ohvriks kodanike õigusi ma hindan kõrgelt, et Ühendkuningriigi valitsus on kinnitanud, et sõltumatu ametivõim Ühendkuningriigis töötab nagu kord ja kohus, aga me kindlasti hoiame ka Euroopa Parlamendi poolt silma peal sellel rakendusprotsessil, nagu me oleme omalt poolt öelnud, lühendatud üleminekuperiood tähendab seda, et lahe, lahkumise leppe sätete elluviimise ajaks on, eks on vähem aega ning selles kontekstis on teavituskampaania prioriteetse tähtsusega kodanikuõiguse sätete täielik rakendamine aitab äh, tekitada usaldust, mis on tuleviku läbirääkimiste seisukohast hädavajalik. aitäh ja kolleeg Silva Pereira sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud härra Barnier, kallid kolleegid. meie esimeseks kohuseks Euroopa Parlamendi liikmetena, kelle on valinud Euroopa kodanikud otsevalimiste kaudu, on äh, kaitsta neid, keda me demokraatlikus süsteemis esindame. ja see seetõttu on selge, et meie peamiseks prioriteediks Brexiti kontekstis on alati olnud kodanikuõigused. mitte ainult Euroopa Liidu kodanike õigused, kui tegemist on nende kodanikega, kes elavad Ühendkuningriigis, vaid ka Briti kodanike õigused, kes elavad kogu Euroopa Liidus. kuulasin tõsiseid muresid, mida on avaldanud väga paljud kodanikud ja väga paljud vabaühendused ja seetõttu me ei saa eirata seda, et inimesed tunnevad tõsist muret ebakindluse ning äh, Brexiti kahjuliku mõju pärast äh, nende elule ja nende legitiimsetele ootustele. ja sellepärast oleme täna siin, et rääkida poliitilisest resolutsioonist, äh, mille on esitanud väga paljude fraktsioonide esindajad ning mida toetavad meie paljud fraktsioonid ning mis peaks saatama selge poliitilisi sõnumi Ühendkuningriigi valitsusele. Ühendkuningriigi valitsus saab teha enam ja peaks tegema enam selleks, et taba, tagada kodanike õiguste täielik kaitse Brexiti kontekstis. meil on hea meel, et selles äh, raskes küsimuses on palju tööd tehtud, aga äh, praegune ühend-, Kuningriigis kasutatav alalise elukoha süsteem võiks olla kasutajasõbralikum ning see saaks palju kasu täiendavast abist haavatavatele ning vanematele kodanikele. see nõndanimetatud pre-settled staatus on staatus, mille saavad väga paljud elamisloa taotlejad, seda tuleks üle vaadata ja seda peaks tegema täiesti sõltumatu ametivõim. füüsiline dokument, mis kinnitaks elamisluba, annaks täiendavat õiguskindlust. ja annaks äh, kindlust tulevikuks äh, mitte ainult kodanikele, aga ka tööpakkujatele ja ka neile, kes soovivad oma korterid välja üürida me tahame täiendavaid kinnitusi Ühendkuningriigi valitsuselt kodanikuõiguste küsimuses. kolleeg Verhofstadt Renew Euroopa nimel kolm minutit, palun. aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada komisjoni presidenti proua von der Leyenit ja siis ka Michel Barniet mõistagi nende väga jõulise ja järjepideva toetuse eest kodanikuõiguste küsimuses ja ma loodan, et meie koda siin, kui asume hääletama, kui ma ei eksi, siis asume hääletama selle resolutsiooni ettepaneku üle homme, et siis me võtame selle resolutsiooni ettepaneku tõesti suure häälteenamusega vastu. see häälteenamus annaks meile mandaadi osaleda lõpparuteludes Ühendkuningriigi ametivõimudega, need läbirääkimised leiavad aset neljapäeval, ka mind on kohale kutsutud, härra Barclay, riigisekretär ning uus Euroopa asjade minister härra Pincher kutsusid mind kohale ning on oluline, et see resolutsiooni ettepanek oleks laiapõhjalise toetusega, et me saaksime olla tugevatel alustel, esindada Euroopa Parlamenti tugevatel alustel neljapäevastel aruteludel. mureküsimusi on, millega tuleb tegeleda ja kui me ei tegele nende mureküsimustega enne, kui jaanuar läbi saab, siis äh, on need meie laual ka veel aasta lõpus, ma ei kujuta ette, et Euroopa Parlament annaks oma heakskiidu vabakaubandusleppele ilma, et oleks lahendatud Euroopa kodanike ja Ühendkuningriigi kodanike mured, sealhulgas ka vaba liikumisega seotud mured. ja minu eelkõnelenud kolleegid juba mainisid seda, mille pärast me tunneme muret. kodanike õiguste automaatne tunnustamine. Toride valitsus on praegu võimuohjade juures ja nemad on alati öelnud, et me tahame vähem bürokraatiat. no tehkem siis nii, et oleks vähem bürokraatiat ja automaatne tunnustamine oleks parim võimalus bürokraatiat vähendada. teiseks füüsiline dokument elamisloa kohta, miks seda on vaja? seda on vaja sellepärast, et äh, jah, Ühendkuningriigi ametivõimud ütlevad, et neil ei ole vaja füüsilist dokumenti, on olemas email. aga kujutage ette, et inimene läheb äh, mandrile ja küsitakse temalt seda emaili ja inimene peab ütlema, et ta on võib-olla meili kustutanud, võib-olla tal ei ole, on aku tühjaks saanud, ta ei saa seda meili näidata, et on vaja füüsilist dokumenti, tavalises maailmas on olemas füüsiline dokument sellise õiguse kinnitamiseks. ja kolmandaks mureküsimuseks on sõltumatu järelevalveorgan. miks mitte tuua kolme miljoni organisatsiooni liikmed samuti sinna sõltumatusse järelevalveorganisse, siis on mõlemad pooled esindatud ja probleem on lahendatud ma arvan, et nende küsimustega tuleb kindlasti tegeleda. loodetavasti leiame lahenduse neljapäeval ja võib-olla reedel ja võib-olla äh, leebemalt öeldes tahaksin ma öelda, et meil oleks vaja natukene rohkem äh, paindlikkust ja Boris Johnson võib-olla võiks äh, ka natukene paindlikkust üles näidata nagu kuninganna, kes äh, andis paindlikkust Harryle ja Meganile ja nüüd äh, roheliste nimel president Lambert, suur tänu, lugupeetud president. Euroopa Liitu kirjeldatakse pahatihti nagu suurt projekti, mis on põhiliselt majanduslik projekt ja mille eesmärgiks on äh, pealinnade huvide edendamine. jah tõsi, tõsi. aga see ei ole kõik. Euroopa Liidus on kolm miljonit kodanikku, Euroopa Liidu kodanikku, kes elavad Ühendkuningriigis ja kaks miljonit Ühendkuningriigi kodanikku elavad Euroopa Liidus. vaba liikumise põhimõte, vaba liikumine selleks, et töötada, õppida, pensionil viibida, kõikidele Euroopa Liidu kodanikele on üks tõenäoliselt üks kõige suuremaid Euroopa Liidu saavutusi üldse ja selge on see, et just nimelt selle saavutuse võivad kaotada need Ühendkuningriigi kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud seoses Ühendkuningriigi lahkumisega. ja äh, meie läbirääkijad, äh, Michel Barnier sealhulgas, äh, on püüdnud teha kõik selleks, et piirata nii palju, kui vähegi võimalik on, Brexiti tagajärjel tekkinud kahju, sellepärast et kahjust päris mööda hiilida me ei saa paraku Äh, lahkumisleping on küll vastuvõetav, aga, aga meil on praegusel hetkel probleeme usaldusega Ühendkuningriigi suhtes. halduslikud raskused äh, on ilmsed ja mustvalgel äh, Ühendkuningriigi lahkumisleppega seotud dokumentides kirjeldatud võimalus peatada sõltumatu ametivõimu töö, kes peaks siis jälgima seda, kuidas lahkumislepingut rakendatakse kodanikuõiguste küsimuses ka, see valmistab meile muret ja samuti Briti siseministri äh, äh, avaldused äh, Ühendkuningriigi, Euroopa Liidu kodanike Ühendkuningriigis kirjeldas tema kui ohuna sisejulgeolekule. jah, see on tõesti muret, murettekitav ja kui tõesti te peate Euroopa Liitu äh, sõbraks, siis äh, Ühendkuningriik, siis äh, näidake seda ja kinnitage lihtsalt äh, seda sõbra staatust ja kohelge Euroopa Liidu kodanikke Ühendkuningriigis nii, nagu te tahaksite, et Briti kodanikke koheldakse Euroopa Liidus. aitäh. austatud kolleeg Beck, ID fraktsiooni nimel poolteist minutit, palun. suur tänu, lugupeetud president, kallid kolleegid